esimesel täiskogul pärast kohutavaid terrorirünnakuid, mis äh, tabas äh, kahekümne teisel mail Manchesteri linna kahjuks. pärast äh, seda traagilist sündmust, kus valati jälle süütude verd, on näha, et terroristide tegevus pole lõppenud. ISIS ründas Egiptuses kopti kristlasi ning samuti ründasid terroristid ka Kabalu, Kabulis, kus kümned inimesed jõhkralt mõrvati. meie kõikide nimel mõistan karmilt hukka sellised ebainimlikud teod ning väljendan meie sõprust ja toetust ohvrite peredele. süütud inimesed kes polnud midagi halba teinud, kaotasid oma elu barbaarsete tegude tõttu, mida on endiselt võimelised sellised inimesed äh, tegema ning mille vastu parlament ikka ja alati tõstab oma hääle. palun teid lühineda äh, leinaminutiks kõigi nende süütute ohvrite mälestuseks. Annunciare... pean teile teatama ka, ehm, Donald Trumpi otsusest, hiljutisest otsusest, eh, et Ameerika Ühendriigid loobuvad Pariisi leppest